selle istungjärgu protokoll avaldatakse järgmise osa istungjärgu alguses ja kui keegi pole vastu, siis resolutsioonid saadetakse edasi nendele, kellel nad on määratud. täiskogu osaistungjärk on selleks korraks lõppenud. soovin kõigile ilusat koduteed, rõõmsat suvepuhku.